see, kes saatis oma sõjaväevad sinna, kõnelejad katkestatakse. no mi pare un punto all'ordine del giorno in base al regolamento. see ei ole kodukorda puudutav küsimus ja seega lähme hääletuste juurde nüüd, mis puudutab äh, resolutsiooni ettepanekut äh, Rahvaparteilt, sotsialistidelt, ALDE-lt, äh, ECR-ilt ja Rohelistelt, lõige kuus esi- ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud esialgne tekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige seitse, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa, muudatused kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, lõige üksteist, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. lõige kaksteist muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast lõiget kolmteist muudatusettepanek kuusteist nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige seitseteist, esialgne tekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. pärast lõiget kaheksateist muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. esialgne tekst, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. pärast lõiget kakskümmend, muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. pärast lõiget kakskümmend üks muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. esialgne tekst, äh, lõige kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, esialgne tekst, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kakskümmend viis, esialgne tekst osade kaupa, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, esialgne tekst, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kakskümmend kaheksa, esialgne tekst, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud, lõige kolmkümmend kaks, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, pärast kol-, lõiget kolmkümmend viis ja muudatused on viisteist, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatus number üheksateist, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt B, esialgne tekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt üks, esialgne tekst osade kaupa, esimene osa, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud teine osa nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud, kolmas osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M, esialgne tekst, osade kaupa esimene osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osapoolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt N, muudatusettepanek üks ja viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 pärast põhjenduspunkti B muudatusettepanek seitse nimeline hääletus on alanud. Il voto è chiuso. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud hanno votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ühise resolutsiooni ettepanek on vastu võetud viissada kuusteist poolthäält. sada kolmkümmend kolm vastuhäält viiskümmend erapooletut